et keegi ei ole vastu äh, äh, hääletusparandusele äh, ning seetõttu see parandus kiidetakse heaks. asume nüüd hääletuse juurde, esimesena Jenseni ja Hallmeieri raport eelarve menetluse kohta, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. see on vastu võetud kui nõukogu soovib, äh, on neil sõna. proua president, auväärsed saadikud, daamid ja härrad, sooviksin teid tunnustada Euroopa Liidu kahe tuhande neljateistkümnenda eelarveaasta eelarve vastuvõtmise puhul nõukogu märgib rahuldustundega ära, et Euroopa Parlament kinnitas lepituskomi-, komisjonis üheteistkümnendal ja kaheteistkümnendal novembril vastu võetud kom-, äh, kokkuleppe. nagu te teate, siis äh, lepituskomisjonis äh, saavutatud kokkuleppega käivad kaasas mitmed ühisavaldused, nõukogu toetab täiesti neid ühisavaldusi ning me soovime täiesti kinni hoida kokkulepitust. proua president, tahaksin siinkohal tänada ka eelarve komisjoni esimeest härra Elana Masuri ning eh, raportööre eh, Jensenit Holmeirit ja teisigi parlamendisaadikuid, kes osalesid eelarve menetluses eh, ja tahaksin neid tänada nende konstruktiivse lähenemise eest, aitäh! suur tänu! lepituskomisjon jõudis kaheteistkümnendal novembril kokkuleppele parlamendi ja nõukogu vahel eelarvemenetlus viidi läbi vastavalt aluslepetele ning sellega võib lugeda eelarvemenetluse lõpetatuks ning eelarve kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks on vastu võetud, eelarvele kirjutatakse alla Euroopa Parlamendi presidendi poolt täna Eh, nüüd võtame Dehani raporti, siin on üks nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. Approvato. vastu võetud. Lavia raport, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. Fernandesi raport, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud nõukogu palus sõna alla viie raporti kohta. proua president, auväärsed Euroopa Parlamendi saadikud, daamid ja härrad. Euroopa Parlament võttis just vastu muudatuse nõukogu positsioonile kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta muudetud eelarve kohta vastavalt muudatusele number üheksa. see on täiesti kooskõlas eelmisel nädalal lepituskomisjonis vastu võetud kokkuleppele, mis puudutab kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarvet. vastavalt äh, äh, artiklile kolmsada neliteist lõikele kolm C Euroopa Liidu toimimise lepingust selle viim-, vastavalt selle viimasele lausele võime teile kinnitada, et nõukogu nõustub täiesti Euroopa parlamendi muudatusettepanekuga muudatusele number üheksa kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta Euroopa Liidu eelarvest. seega ei ole vaja tegutseda edasi vastavalt artiklile kolmteist lõikele viis Euroopa Liidu toimimise lepingust. aitäh! aitäh, Böge raport, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. Marinescu raport, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. Moreira raport, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud Prusti raport, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. Klaasi raport, nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud. Satori raport nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. järgmisena Van Nistelrooy ja Kreeri raport. proua Peeres, palun. proua juhataja, ma juba olen sellest teemast rääkinud esmaspäeval täiskogul äh, ja ma konstateerin, et esimeste konverents, rikkudes artiklit viiskümmend, sada viiskümmend kuus ja äh, sada kolm meie kodukorras, keelab meil hääletada demokraatlikes tingimustes, mul on väga kahju, sellepärast eelmisel, eile õhtul tegin ma viimase katse, tehes ettepaneku äh, äh, parlamendi presidendile äh, tööhõivekomisjoni nimel, et me võiksime teha suulise muudatusettepaneku, mis või, oleks võimaldanud et äh, Äh, sotsiaalfondi osakaal äh, oleks olnud kakskümmend kaheksa protsenti äh, ühtekuuluvuse rahadest, aga kahjuks seda, see ei olnud võimalik. härra Ferreira. aitäh, ma tahaksin veel kord meie fraktsiooni nimel korrata, et me oleme esitanud erinevaid muudatusettepanekuid selle raporti kohta ja selle resolutsiooni kohta, mis puudutab ühist strate-, strateegilist raamistikku ja me ütleme, et see ei ole aktsepteeritav, et selle hääletuse jaoks ette nähtud menetlus ei võimalda meie äh, muudatusettepanekuid üldse hääletusele pannagi, see on demokraatia vastane, siin ei võeta arvesse äh, saadikute õigusi, et äh, vähemalt peaks olema võimalik muudatusettepanekuid hääletusele panna, neid võib-olla lükatakse tagasi, aga neid saaks vähemalt hääletada, ma palun, et vaadatakse üle see menetlus ja et oleks võimalik vastavaid muudatusettepanekuid hääletusele panna, aitäh. Diamo atto del, delle, degli interventi, ma dobbiamo võtame teie sõnavõtud arvesse, aga me peame hääletusega ikkagi edasi minema. nagu juba öeldud, siis esimeste konverents avaldas ka oma seisukoha, president Schulz avaldas oma seisukoha ka meie istungi alguses, niisiis võtame viimase sõnavõtu veel ennem hääletust. proua Ferreira. E ma sooviks paluda, et me veel kord vaataks läbi selle seisukoha ma tahaksin esitada muudatusettepaneku artikli kakskümmend üks kohta, see puudutab äh, makromajanduslikku tingimuslikkust, see on oluline äh, tõukefondidest abi saavate riikide jaoks, sellel on äh, suured tagajärjed ja seal ei, see ei ole üldse seotud struktuurifondide rakendamisel tehtavate vigadega, oluline on see, et oleks võimalik hääletada suulist muudatusettepanekut. aitäh! ma arvan, et teie seisukoht oli selge, kas teie soovite ka veel sõna, palun? ta veel ei küsinud, kas inim-, äh, saadikud on vastu sellele suulisele muudatusettepanekule või mitte, meie oleme vastu sellele, seega te peaksite andma meile võimaluse öö, äh, olla vastu proua Peresi suulisele muudatusettepanekule, ennem kui me edasi läheme ma vist juba ütlesin juba selgelt olu-, milline olukord on. muudatusettepanek on vastuvõetamatu. kõigepealt peame me hääletama esimest plokki ja siis läheme edasi muudatusettepanekutega. see on minu arvates juba selge, seda ütles selgelt välja ka esimeste konverents ning esmaspäeval ka president Schulz ise. Läheme hääletusega edasi, esimene plokk, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud. hääletame komisjoni ettepanekut, kes on poolt vastu, vastu võetud. Avegi a favore muudatusettepanek äh, nelisada üheksakümmend, kes on poolt, kes on vastu, nelisada üheksakümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. õigusloomeline resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud Moran Chartieri raport, esimene plokk, hääled, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. üks hetk, palun, vastu võetud, palun, proua Harms see on täiesti skandaalne, kuidas te seda istungit olete juhtinud. minu fraktsioon üritas äh, esitada muud, suulist muudatusettepanekut, aga sellest keelduti ja kui BRS-i ähm, suuline muudatusettepanek äh, läbi läheb, siis ähm, peate te ka meil lubama suulist muudatusettepanekut äh, esitada. see et ähm, see üldse võimalik oli, see tähendab seda, et ta juhatab istungit äh, suvaliselt. Äh, limitada a äh.... proua Harms mina järgin siin lihtsalt reegleid, kui te arvate, et see on, selline asi on skandaalne, siis ma vabandan, aga ma pean järgima kodukorda. Läheme edasi Morin Chatieri raportiga, komisjoni ettepanek, nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud. õigusloomeline resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud vastu võetud. Olbrechti raport järgmisena, esimene plokk, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. komisjoni ettepanek, kes on poolt vastu, vastu võetud. see seitsekümmend kuus, kes on poolt vastu, erapooletud vastu võetud, seitsekümmend seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. õigusloomeline resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. järgmisena Pagarineni raport, esimene plokk, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud komisjoni ettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus sada viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, õigusloomeline resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. Postinaaru raport esimene plokk, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. plokk kaks vabandust, kohe hääletame komisjoni ettepanekut, kes on poolt, vastu, erapooletult vastu võetud, muudatusettepanek kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletult vastu võetud, õigusloomeline resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. Zelleri raport üks kuni nelikümmend kaheksa üheskoos, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, komisjoni ettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, õigusloomeline resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. Regneri ja Kratsa raport järgmisena. esimene plokk, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üksteist poolt, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmkümmend neli, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmkümmend kaheksa nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend seitse nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud viiskümmend nimeline hääletus, hääletus on alanud ja lõppenud. vastu võetud. viiskümmend neli nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kuuskümmend kuus nimeline hääletus, hääletus on alanud ja lõppenud vastu võetud. kuuskümmend kaheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kaheksakümmend kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud nelikümmend kaheksa nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kaheksakümmend neli nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kaheksakümmend kuus nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, taga, vastu võetud. kaheksakümmend seitse nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nimeline hääletus kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud viiskümmend viis kuni viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend üheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud. vastu võetud üheksakümmend, nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kuuskümmend kaks, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. lõppenud tagasi lükatud kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kolm nimeline hääletus, hääletus on alanud respinto, trentadue chi a-. tagasi lükatud, kolmkümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend neli nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolm, äh, kolmkümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend viis nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kuus nimeline hääletus. hääletus on alanud ja lõppenud. tagasi lükatud, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend seitse nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud tagasi lükatud. seitsekümmend kaheksa nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud seitsekümmend üheksa nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolmkümmend üheksa nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud kuuskümmend seitse nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kaheksakümmend nimeline hääletus, hääletus on alanud ja lõppenud tagasi lükatud kaheksakümmend üks nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. komisjoni ettepanek, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. õigusloomeline resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on lõppenud, alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud. järgmisena. palju õnne. järgmisena Pereži raport. muudatusettepanek üks, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmas osa, nimeline hääletus kontrollime ka teist osa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmas osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud neljas osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viies osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. kuues osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud seitsmes osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kaheksas osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. üheksas osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kümnes osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud. kontrollime. muudat-, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek üks, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud, teine osanimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kolmas osa langeb ära, komisjoni ettepanek järgmisena, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, siis õigusloomeline resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud Honorevole Beres vuole intervenire prima del... proua Beres, soovite ennem lõpphääletust midagi öelda? mul olid läbirääkimised nõukoguga selleks, et lõpetada selle teema käsitlemine äh, selle parlamendi ameti ajal, nii et ma äh, palun, et edastatakse tekst komisjonile eh, pongo in votazione la proposta della relatrice. panen hääletusele raportööri ettepaneku, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid vastu võetud. Relazione La Via, emendamento 1 per appello. Eh... La Via, muudat-, esimene muudatusettepanek härra De Castro, palun. aitäh, lugupeetud kolleegid. ja alustame nüüd hääletusega, mis puudutavad viit teemat mm, ühise põllumajanduspoliitika reformist, viis teemat, millega me oleme teinud tööd rohkem kui kaks ja pool aastat kakskümmend seitse läbirääkimiste meeskonna kolleegi on andnud oma panuse, ma arvan, et on äärmiselt oluline, et me neid kompromisse toetaks ja hääletaks posi-, nende poolt selleks, et nende kahe ja poole aastaga tehtud töö ei satuks ohtu. aitäh härra De Castrole ja nüüd äh, esimene muudatusettepanek, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud approvato. vastu võetud. komisjoni ettepanek, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud res-, õigusloomeline resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. Capulas Santose raport, muudatusettepanek üks, nimeline hääletus, hääletamine on äh, alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. komisjoni ettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. õigusloomeline resolutsioon, nimeline hääletus, hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud. vastu võetud. nüüd Dantani raport muudatusettepanek üks, nimeline hääletus. Äh, hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud. vastu võetud. komisjoni ettepanek, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. õigusloomeline resolutsioon, nimeline hääletus. hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud vastu võetud. ja nüüd Kapolas Santos, e, esimene muudatusettepanek, nimeline hääletus, hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud. vastu võetud. komisjoni ettepanek, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. õigusloomeline resolutsioon, nimeline hääletus, hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud vastu võetud. ja nüüd härra Tessi raport, esimene plokk, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. plokk kaks jääb ära, komisjoni ettepanek, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud õigusloomeline resolutsioon, nimeline hääletus, hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud. vastu võetud ja nüüd Vlasaki raport, eh, muudatusettepanek viis, kes on poolt? raportöör soovib sõna, härra Vlasak, palun. daamid ja härvad, härrad, hakkame varsti hääletama õigusloomelise aruande üle, mis võimaldab kahel liikmesriigil kasutada ühe aasta jooksul veel ära kasutamata struktuurifondide raha, see otsus tehti läbirääkimistega eh, nõukoguga ja regionaalse arengu komisjon aktsepteeris seda diili vaatamata sellele, et eelarvekomisjon leidis, et mitte ainult kaks, vaid kõik liikmesriigid peaksid saama rohkem aega, nõnda, et keegi ei jääks siin halvemasse olukorda. isegi nõukogu õigustalitus kaalus seda, et selline mm, lahendus on problemaatiline, kuna ei austa võrdse kohtlemise põhimõtet kallid kolleegid, raportöörina olen teinud mina oma töö ära, rääkisin läbi kolmepoolsetel läbirääkimistel just selle, mida kolleegid soovisid, vaatamata sellele, et ma isiklikult seda tulemust toetada ei saa, suur tänu. aitäh härra Plavkile, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud üks kuni neli jäävad ära, komisjoni ettepanek, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, äh, õigusloomeline resolutsioon, nimeline hääletus, hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud. vastu võetud. ja nüüd hääletame Olbrichti raportit. silotehnika, Děkuji. mu hääletusmasin ei tööta, palun tehnikud appi. jah, kohe tuleb. Albrecht, emendamento, praegu. Albrechti raport, muudatusettepanek, palun, härra, teil on sõna. Senhora Presidente, vamos votar e favoravelmente. Rui Tavares ähm,, proua juhataja, meie hääletame Albrechti raporti vastu, sellepärast et äh, tegemist äh, on vahendite andmetega isikutele riikidele, on riigid, kellel tööpuudus on väga suur, aga ähm, on ka teisi riike, kus noorte tööpuudus on väga suur, Kreeka ja Iirimaa, Küpros, me tahame oma muudatusettepanekutega muudata seda olukorda, see on täiesti skandaalne, juulist saadik räägitakse, et me üritame võidelda noorte tööpuuduse vastu ja ähm, tegemist on tegelikult ainult otsustega, mis on nõukogu koridorides välja mõeldud, siin ei ole mingit äh, legitiimsust tagatud, see ei vasta üldse tegelikele vajadustele. aitäh, jätkame hääletustega, muudatusettepanek kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm, nimeline hääletus. hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. neli, nimeline hääletus, hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud tagasi lükatud, muudatusettepanek viis, nimeline hääletus, hääletamine alanud, hääletamine lõppenud. tagasi lükatud, kuus nimeline hääletus, hääletamine alanud, hääletamine lõppenud tagasi lükatud seitse nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud kaheksa, nimeline hääletus, hääletamine alanud. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud üheksa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek üks, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud komisjoni ettepanek, kes on poolt? härra Olbricht? vabandust, härra Lamstorov mul on palve teenistustele. kodukord näeb ette, et nimelisi hääletusi äh, viiakse läbi siis, kui hääletused on eriti olulised. ma saan aru, et rohelistel on probleeme selle raportiga, aga see ei tähenda, et siin iga üksik hääletus oleks eriti oluline. ma palun, et äh, parlamendi teenistused analüüsiksid seda olukorda. aitäh. Bene, ora al voto la proposta della... aitäh ja nüüd komisjoni ettepanek, kes on poolt, kes on vastu? erapooletult vastu võetud. õigusloomeline resolutsioon, nimeline hääletus, hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud. Äh, vastu võetud ja nüüd järgmine raport, proua Levin, esmalt sõna raportööril non c'è la relatrice, sì, ecco, prego. Ah. teda ei ole kohal siiski. aitäh. tahaksin öelda ainult seda, et äh, selle raporti puhul oli meie komisjonis väga palju arutelusid ja komisjon äh, hääletas minu raporti vastu, aga me saime komisjonilt äh, kinnituse, et need vead, millele ma oma raportis viitasin, kõrvaldatakse ja et Kiribati peab kinni nendest reeglitest, mis kehtivad juba kogu ter-, kogu selles piirkonnas. aitäh ja nüüd äh, hääletus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd Foxi ja Hefneri äh, raporti hääletus. härra Hefner, kas te soovite sõna? lugupeetud kolleegid, meil on kolm suulist muudatusettepanekut nüüd äh, ette nähtud ja ma tahaksin teid äh, veidi teavitada neist, et me ei peaks hääletust katkestama. muudatusettepanekud on tehnilist laadi, kaks on keelelised muudatused vastavalt äh, komisjonis toimunud hääletusele ja kolmas muudatus võtab välja sõn, sõna Brüssel vastavast äh, muudatusettepanekust selleks, et äh, jääks alles selle raporti äh, põhistruktuur, et me ei avalda arvamust, kas parlamendi asukoht peaks olema Brüsselis või Strasbourgis siin võite te hääletada selle poolt sõltumata sellest, millist asukohta te pooldate, vaid tegemist on lihtsalt sellega, et parlamendil oleks õigus ise Äh, otsustada, kus parlamendi asukoht on. mitte, et äh, meid lihtsalt saadetakse ühest kohast teise, aitäh. okei okay,, grazie, e quando ci saran-? aitäh kui tulevad muudat-, suulised muudatusettepanekud, siis me juhime teie tähelepanu sellele. nii et ähm, üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. E teine osa, äh, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. Äh, lõige kaks, esimene osa, noh, kes on poolt, kes on vastu, äh, vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud. vastu võetud. lõige neli, nimeline hääletus, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. Äh, lõige viis, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. ja nüüd suuline muudatusettepanek. kui on vastuväiteid, siis te peaksite praegu üle, püsti tõusma, vähemalt nelikümmend saadikut peaks äh, püsti tõusma ja ka on püsti tõusnud, järelikult ei saa suulist muudatusettepanekut hääletusele panna. jätkame, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, kas äh, Te soovite kontrollida esimest osa. hääletamine on alanud, esimese osa osas hääletamine on lõppenud. vastu võetud. ning teine osa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kolmas osa, kes on poolt palun tõstke kätt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime, kontrollime kolmandat osa. hääletamine on alanud, hääletamine on nüüd lõppenud. tagasi lükatud. palun andke selgemalt käega märku ning suuline muudatusettepanek, kas keegi soovib protestida selle vastu? jätkame. esimene osa, üheksas paragrahv, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud. vastu võetud. põhjenduspunkt A suuline muudatusettepanek, kas äh, keegi on selle vastu? vastuväiteid ei ole. kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt D, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletamine on lõppenud vastu võetud. põhjendus punkt O, kes on poolt, era-, vastu, erapooletud vabandust, ütleb äh, juhataja, kõigepealt põhjenduspunkt F, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, kes on, hääletamine on äh, alanud, hääletamine on lõppenud põhjend-, vastu võetud. nüüd põhjenduspunkt O, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt D, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud ja nüüd resolutsiooni üle nimeline hääletus, hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud. vastu võetud. seda mina ka.